ja üks teadaanne enne järgmist arutelu, ma tahaksin öelda, et president on saanud taotluse äh, äh, Rahvaparteilt ja ENF-i fraktsioonilt muudatusteks komisjonide koosseisudes ja need muudatused äh, lisatakse tänase koosoleku protokollile ja kui vastuväiteid sellele ei